kogu riigi piirkonnas oleme mures humanitaarabi andjate mm, turvalisuse pärast ning jätkame äh, tööd selles vallas. suur tänu äh, kokkuvõtva sõnavõtu eest, see on meie debati lõpp, hääletame selle raporti üle äh, kell kaksteist reedel. daamid ja härrad, läheme edasi järgmise arut-, päevakorrapunkti juurde ning see on olukord Süürias ning tahaksin äh, nüüd anda sõna jällegi kõrgele esindajale äh, sissejuhatavaks äh, sõnavõtuks. Baroness Ashton, palun. härra president, suur tänu head parlamendiliikmed, meil on väga vastumeelne kohutav vägivald, mida me oleme Süüria puhul näinud, režiimi jõud on pommitanud linnu, sealhulgas jätnud kõrvale inimeste Mm, õiguse elule, sealhulgas ka laste oma. ja me oleme väga mures äh, edasise mm, konflikti eskalatsiooni pärast. see suurenenud vägivald, äh, mida me nägime äh, vaherahu tähtajani, kaheteistkümnendal aprillil, on olnud vastuvõetamatu, me oleme näinud, et tsiviilisikuid on tapetud Homsi, Hama ja Tera linnades ning see on väga murettekitav Äh, vägivalla üle on küll, vägivald on küll esialgu kõrvale jäetud, aga see ei ole piisav. ma kutsun üles seda, et Kofi Annani plaani rakendatakse terviklikult ja koheselt. head liikmed teavad, kui äh, killustatud ja ebastabiilne on olukord piirkonnas Homsi, Hana, Aleppo äh, linnades juhtunu on traagiline meeldetuletus sellest. ÜRO Julgeolekunõukogu kiitis ühehäälselt heaks äh, resolutsiooni, et saata kolmkümmend äh, sõjalist äh, vaatlejat Süüriasse selleks, et vägivald koheselt lõpeks. Nad saabusid pühapäeval Süüriasse ja on nüüd kohapeal, et tööd alustada. see on väga oluline areng ÜRO ja Araabia liikide äh, liidu eriesindaja Kofi Annani saatmisest äh, piirkonda. ma tunnustan äh, Euroopa Liidu esindajate mm, tööd piirkonnas, Euroopa Liidu liikmesriigid on pühendunud sellele, et rahvusvaheline kogukond räägiks ühel häälel. mina ja minu teenistuses oleme kon-, kontaktis äh, Venemaa ja Hiinaga. G8 kohtumisel kohtusime eelmisel nädalal Washingtonis selleks, et äh, nende toetus oleks meie taga. Äh, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon äh, kutsub üles seda, et kohene ja kõikehõlmav Süüria valitsuse eriesindaja kuue mm, punkti ettepanek rakendataks koheselt kuue punkti plaani tuleks järgida ja täita koheselt ja kõik kuus punkti peaksid äh, täidetud saama. Äh, see tähendab seda, et äh, raskerelvastus tuleb kõrvale heita mm, ning humanitaarabi tuleb tagada kõikides konfliktipiirkondades ainult mm, siis, kui vägivald lõpeb, on võimalik Kofi Annanil aidata riik rahumeelselt äh, siirde mm, staadiumisse, kus äh, demokraatiale üleminek on võimalik. me hoiame silma peal olukorral koha peal, aga äh, kui me vaatame, kuidas Süüria vala-, valitsus on kokkuleppeid rikkunud, siis on Julgeolekunõukogu resolutsioon ainuke võimalus, kuidas äh, valitsus koostööd meiega teeks. me oleme kutsunud selle kriisi lõpetamisele ja nüüd on väga oluline see, et Julgeolekunõukogu liikmed jätkuvalt toetaksid Kofi Annani tema ülesannetes ning tagaksid selle, et ÜRO eh, vaatlusmissioon Süürias eh, osutuks edukaks. Hiina ja Venemaa on väga olulised võtme Äh, osapooled selleks, et tagada, et Julgeolekunõukogu ähm, resolutsiooni täielikult ka täidetakse. ma olen isiklikult mitmelt äh, kombel näidanud äh, oma toetust Kofi Annanile ning ka ÜRO peasekretärile Ban Ki-moonile öelnud, kellega ma siis eile kohtusin, et Euroopa Liit ja liikmesriigid seda vaatlusmissiooni igati toetavad. meie koostöös Araabia Liidu äh, riikidega oleme me äh, juba püüdnud äh, kontakte parendada ning me koolitame ka nende eksperte, et konfliktile vastata. eelmisel nädalal kutsusime kokku kriisiplatvormi Äh, meie äh, peasekretäri Pierre Vimont mm, all äh, töötame koos äh, Kristalina Georgieva ning tema meeskonnaga äh, humanitaarabi ja toetuse valdkonnas ning äh, oleme kontaktis ka Süüria naaberriikide suursaadikutega nii Brüsselis kui ka kohapeal. töötame koostöös liikmesriikidega selleks, et Euroopa Liidu vastus sellele olukorrale oleks kõikehõlmav. oleme teinud kahepoolset koostöös, koostööd, oleme peatunud Süüria osaluse regionaalsetes programmidesse, ka Euroopa Investeerimispank on lõpetanud äh, kõik eraldised äh, Süüriale. Äh, sellegipoolest oleme me jõusse jätnud selle abi, mis on suunatud Süüria elanikele ning inimõiguste tagajatele. me mm, toetame ka varjupaiga ja meditsiiniabi edastamist piirkonnas kakskümmend üheksa miljonit eurot eh, humanitaarabi eh, Süüriale on osutatud eh, ning see on läinud ka naaberriikidele naaberriikide toetamine on täpselt samamoodi oluline ning nädalavahetusel alustasin ma arutelu sel teemal ka Türgi välisministriga humanitaar- ning julgeolekuolukord Türgi piiril on väga kriitiline ning türklased on olnud äh, oma vastuses äh, väga kiired, äh, nad on võtnud vastu kakskümmend viis tuhat pagulast oma territooriumile ning äh, pakkusin äh, Türgi välisministrile oma toetust, äh, jään temaga mm, ühendusse ning aitan nii nagu kui võimalik. töötame me koostöös lähedalt ka Jordaanial ja Liibanoniga ning oleme valmis pakkuma neile ka oma abi ja instrumente ning olen alustanud vastavaid läbirääkimisi ka Jordaania välisministriga Äh, daamid ja härrad, väga oluline on töötada kiiresti äh, ning kohalikude inimestega lähedases kontaktis. paljud äh, ümberasustatud inimesed ei ela mitte varjupaikades, aga peredes ning seetõttu on väga oluline, et piiriregioonides me toetaksime inimesi ja pe peresid, keda pagulaste vool kõige olulisemalt mõjutab. selleks et äh, seda teha, olen ma äh, pakkunud välja erimeetme, kakskümmend kolm miljonit eurot, selleks, et äh, toetada eriti Süüria kodanike ühiskonda ning pagulaste toetust tagada naaberriikides lisaks meie abile oleme mm, ma selgelt öelnud, et Euroopa Liit äh, kasutab sanktsioone mm, nii äh, kaua, kui olukord äh, normaliseerub. välisasjade nõukogu kahekümne kolmandal märtsil need sanktsioonid vastu võttis ning arutame neid sanktsioone ka edasi. sanktsioonide töörühm on sisse seatud Istanbuli kohtumisel ning oluline on ka see, et meie delegatsioon jääb Damaskuses avast-, avatuks niikaua, kui konflikt kestab, me peame olema Süüria kodanikele lähedal, Süüria inimesed on palunud, et me piirkonnast ei lahkuks, eh, liikmesriikide diplomaadid, eh, kes on oma mm, saatkondades tegevuse lõpetanud, eh, on nüüd Euroopa Liidu delegatsiooni juures Damaskuses samuti oleme me Süüria opositsiooniliidritega kontaktis, oluline on neid kontakte hoida ning Euroopa Parlamendil on siin oluline roll mängida. ma tänan teid äh, selle eest, et te olete opositsioonirühmadega ühendust võtnud meie eesmärk on see, et kõik erinevad rühmad jätaksid kõrvale oma erimeelsused ning jõuaksid kokkuleppele, eh, kuidas eh, kaasavalt ja demokraatlikult eh, riigisiiret tagada. opositsioonigruppidel peaks olema ühtne visioon Süüria tuleviku jaoks ning kõik süürlased peaksid seal vabalt ja võrdselt saama osaleda ma olen äh, püüdnud julgustada ka vähemusgruppe ja opositsioonigruppe äh, koostööd tegema. Äh, head liikmed, Süüria tulevik kuulub süürialastele, nende elusid, õiguseid ja ambitsioone tuleb austada ja kaitsta. me peame aitama niipea kui võimalik, aga president Assad peab nüüd ka oma sõnadele teod lisama, aitäh! suur aitäh selle sissevõtu sõnavõtu eest ning härra Salafranca saab sõna señor presidente señora alta representante señorías en el tablero sirio se está jugando. suur tänu juhataja kõrge esindaja süürias äh, mängitakse mitmetasandilist mängu iraan saudi araabia avaldavad mõju egiptuse kogu araabia kevade roll ühendkuningriik äh, Hiina, Venemaa ÜRO-s. on hea uudis, et resolutsioon võeti Julgeolekunõukogus vastu, aga see resolutsioon peab olema kooskõlas mainitud riikide seisukohaga Süüria kohta. Süürias leiab aset äh, suur vägivallalaine ja meil tuleb kiiresti tegutseda, et vältida elanikkonna sellist survestamist. proua Ashton, Kofi Annani plaan saadab rahvusvahelisele üldsusele kahetise sõnumi. Al-Assad jääb äh, võimule, ta saab jätkuvalt äh, toetust Hiinalt ja Venemaalt, ta saab jätkuvalt äh, oma rahvast tappa, Euroopa ja meie tõdeme, et lühiajaliselt ei juhtu mitte midagi. me peame arvestama kõiki neid erinevaid äh, faktoreid. on väga hea, et Euroopa Liit äh, annab humanitaarabi ja on teinud seda kiiresti. on väga hea, et teil on äh, tugev koostöö proua Georgievaga aga kui uskuda ühe minu riigi diplomaadi sõnu, siis meil tuleb äh, tõepoolest tegutseda ja meil tuleb saavutada Assaadi tagasiastumine. proua de Kaiser. aitäh. me käisime proua Gomesiga Liibanoni ja Süüria piiril aprilli alguses, et kohata seal äh, Süüria opositsiooni äh, esindajaid ja selleks, et mõista paremini neid äh, pingeid, mis on sunniitide ja šiitide vahel pärast konflikti puhkemist. ja mis on selle tulemuseks, ma ei tea, kas me nüüd näeme neid asju selgemini kui enne oma visiiti me näeme hirmu, et tegemist on äh, äh proksi sõjaga, kus on, äh, kus väljenduvad erinevad äh, huvid, nende huvide taga seisavad teised riigid, Saudi Araabia, Katar ja nad kasutavad seda revolutsiooni ära. Kofi Annani plaan on äh, kindlasti üheks lahenduseks äh, kodusõjale, ta ei ole muidugi äh, kõike lahendavaks plaaniks. Annani plaan, millele järgneksid konkreetsed tegevused ja muidugi on siin veel palju ära teha ja palju jõupingutusi on vaja selleks, et see äh, kohvianneon plaan tõepoolest ka äh, ellu rakenduks, kuid äh, kodusõjaoht ning sõjaoht näiteks Katariga, see on veelgi hirmutav. põgenikud on meie prioriteediks. Need on poliitilised poliitilised põgenikud, kes varjavad ennast Liibanonis. nii et me peame äh, kindlasti äh, seda prioriteeti ka enda tegevuses väljendama. nii et äh, proua Ashton, soovisin teile öelda ka seda, et te õigustatult äh, säilitasite Euroopa Liidu saatkonna, teeme nii, nagu ka Beng-, Benghazis ta võitleks, kõneleja katkestati, kuna ta ületas kõneaja. Vám slovo a předávám slovo na tři minuty panu Verhofstadtovi nüüd äh, kolm minutit äh, härra Verhofstadtile, palun. Um, proua Ashton, teie kõne oli väga diplomaatiline. praegusel hetkel ei ole küll moes olla Sarkozyga nõus, aga antud juhul äh, tal on õigus Annani plaan ei toimi. seda plaani on rikutud viimase paari päeva jooksul üle saja korra. eile tapeti üle viiekümne inimese, ma ei tea, kui palju täna juba on tapetud. kuidas te saate üldse rääkida Annani plaanist, mida praktikas ei rakendata Bashar al-Assadi poolt? minu arvates peaks rahvusvaheline üldsus äh, midagi muud tegema, kui ootama sadu edasisi tapmisi, enne kui äh, julgetakse öelda, et Annani plaan ei toimi. tapmised äh, muudkui kuhjuvad Süürias samal ajal ja nüüd räägitakse vaatlejate saatmisest, rahvusvaheline üldsus, Euroopa Liit ütlevad, et antakse kõik toetus. nüüd, äh, kui sinna saadetakse paarkümmend vaatlejat, siis on vaja tuhandeid sõdureid, kes neid äh, kaitsevad. kakssada viiskümmend vaatlejat. kui palju on vaja sõdureid äh, nende kaitseks? me ei rääkisin Süüria inimeste kaitsmisest, kes endiselt kannatavad Bashar al-Assadi rünnakute all. aga see arutelu näitab, et me ei ole õigel teel ja mida me seal vaatleme üldse, proua Ashton? me tegelikult ju teame, et plaan ei toimi, me teame, et Bashar al-Assad tapab rohkem inimesi, me teame, et ta vilistab oma lubaduste peale, me teame, et ta lihtsalt jätkab inimsusevastaste kuritegude toimepanemist, kas meil on seda vaja teada saada või, aga me juba teame seda. me peaksime vaatlejate saatmise ja nende kaitsmise asemel tegutsema, meil peaks olema kaitsetsoonid, humanitaarkoridorid ja toetus Süüria opositsioonile. ja kui meil õnnestub seda teha ÜRO Julgeolekunõukoguga, siis teeme seda nendega ja kui äh, Venemaa ja Hiina positsiooni tõttu me Julgeolekunõukoguga seda teha ei saa, siis teeme seda ilma Julgeolekunõukoguta, aga rahvusvahelisel üldsusel on siiski teatavad äh, kohustused ja lõpetuseks, kas äh, te saaksite anda infot äh, selle Saksamaa laeva kohta, mis viib relvi Süüriasse ja mis rikub jämedalt relvaembargot ja juhataja, kui me räägime väga olulistest teemadest, siis äh, on teinekord tähtsam kuulata, kui haamriga vibutada, suur tänu. jah, härra Verhofstadt, ütleb juhataja. ma usun, et seadused ja regulatsioonid on äh, selleks, et neid äh, järgida. Teil oli kolm minutit ju kõneaega ja võisite ise valida, kuidas te seda kasutate ja nüüd kaks minutit, proua Brandner, palun. austatud kõrge esindaja, komisjoni asepresident, olukord Süürias on endiselt kohutav ja vastuvõetamatu, kõige olulisem on loomulikult äh, äh pakkuda vaatlejatele tuge lennukite, helikopterite ja muu äh, varustuse näol. meil tuleb äh, toetada opositsiooni nii poliitiliselt kui ka logistiliselt ja me ei saa lubada seda, et teised hakkavad neid lihtsalt selektiivselt äh, toetama, siis me ei tegutse ühiselt nimetajalt, mis peaks olema meie eesmärk. ja mis puudutab humanitaarolukorda, siis tuleb tagada põgenike õigused, ükskõik kes äh, tulistab põgenikke, see on vastuvõetamatu ja meie peame aitama ja toetama põgenikke nendes riikides, kuhu nad saabuvad, peaksime seal olema aktiivsemad. ja juhin tähelepanu ühele väga olulisele teemale. meil tuleks lõpetada verevalamine Süürias, vaadates üle ka enda tegevust tuleb rakendada relvaembargot. Süüria poole oli teevel Vene laev relvadega Küprose sadamad lubasid sel äh, randuda. niimoodi me ei toeta Süüria opositsiooni peatati samuti Saksamaa laev Antigua Barbuda lipu all, mis oli teel Süüriasse. see laev tarnis relvi, nüüd on teadmata, kuhu see laev äh, on äh, seilanud. me peame tagama relvaembargo rakendamise ja ma tahaksin teada, kas uuritakse ka Küprose rolli mainitud äh, intsidendis me peame kindlasti selliseid intsidente paljastama ja panema paika kontrollimehhanismi oma embargodele. ma annan teile isiklikult üle selle kirja ja loodan, et saan teilt vastuse. suur tänu. kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse? hästi. härra Kasulides, palun härra Kasulides, teil on sõna. Could you take, excuse me, we are here not for the photographing, sorry. vabandust, me ei peaks siin äh, pilte tegema, ütleb juhataja proua partnerile ja palub tal panna pähe kõrvaklapid. härra Kasulides. Küpros äh, konfiskeeris äh, suure relvalaadungi suvele, mis oli teel äh, Süüriasse. seda tehes äh, sai mitmeid inimesi plahvatuses surma. kui kõrge esindaja ütleb, et tegemist oli ja juhataja katkestab härra Kasuliidest, kuna tegemist ei ole sinise kaardi küsimuse esitamisega. palun, teil on sõna. suur tänu. relvaembargo võeti vastu ja seda muudeti ja seal öeldi, et ei lubata mitte mingisugust relvade transporti. kõik sõltub loomulikult sellest, kuidas äh, transiiti defineerida, aga kui laev tuli Küprose sadamasse tankima, ta oli teel Süüriasse, siis äh, ma tahaksin, et seda asja uuritaks, et meil oleks teada detailid, et meil oleks teada faktid ning et lõpuks oleks selge, millised on konkreetsed faktid. meie Euroopa Liidus peaksime vastavad uurimised läbi viima, et olla selles piirkonnas usaldusväärsed suur tänu ja sinise kaardi küsimus ka härra Georgiolt, palun tehke lühidalt. Ήθελα απλώς να ρωτήσω την συνάδελφο και νομίζω ότι θα δώσει κάποια επιπρόσθετη πληροφόρηση αυτή. Tahaksin meeleldi kolleegide käest midagi küsida ja loodan, et keegi suudab mulle anda ka vajalikku informatsiooni. Kas Küprose Vabariik on oma advokaatide kaudu algatanud kohtumenetluse selle transpordilaeva suhtes. ma arvan, et on oluline viidata sellele, et see küsimus vajab tingimata valgustamist. lisaks sellele tuleb arvestada, et Küpros äh, on ühinenud relvaembargoga, mistõttu ma tahaksin teada, kas meil on vaja täiendavat informatsiooni, et võtta vastu asjaomane otsus. Uh, jah, suur tänu, oleme kuulnud, et samme on astutud, kuid äh, sel hetkel öeldi, et see laev oli jõudnud sadamasse ja seda ei peatatud ja see on see, mida ma kritiseerin kuidas oli võimalik viiskümmend üheksa tonni relv saata, lasta saata Assadile, teades, kuidas ta neid kasutab? jah, loomulikult me ei tea täpselt, mis toimus, me, mul ei ole selle kohta kinnitusi, kuid minu arvates Euroopa Liit peaks Küprose Vabariigiga neid, valitsusega neid asju arutama ja võib-olla tehti kõik, mis võimalik, seda parem, kuid mina leian, et läbi peaks viima uurimuse, ja me ei tohi lihtsalt seda asja maha vaikida. tänan teie vastuse eest ja nüüd saab üheks minutiks härra Karima, palun. You, mr president uh, madam suur tänu härra president ja tõesti kõrge esindaja teie tähelepanuväärne sõnastus on oluline Te kasutasite termin, terminit äh, Küprose poolt juhitud tegevus ja sellele viitavad paljud äh, Euroopa Liidu liikmesriikide juhid ka viimastel päevadel. kuid meil ei saa olla Süüria poolt juhitud äh, demokraatlikku üleminekut ilma seda, et meil oleks ühtsed äh, opositsiooni. see aga hetkel on kahtlane ja meil ei ole mingisugust informatsiooni selle kohta, mida rahvusvaheline kogukond või meie, Euroopa Liit, teeme selleks, et aidata vajalikku opositsiooni selleks, et põhimõttelisi muudatusi saavutada, mida me soovime. ning teine teema, mida ma olen ka varem tõstatanud seost, seoses internetiaktivistidega ja sellega, kuidas režiim otseselt äh, jahib läbi konkreetselt kavandatud äh, tehniliste vahenditega nende identifitseerimist ja arreteerimist selleks, et tagada, et sõnum ei jõuaks äh, väljaspoole Süüriat nende koleduste kohta, mida tehakse. aitäh, härra Palder üheks minutiks, palun. aitäh, härra esimees Süüria konflikti demilitariseerimine on vajalik selleks, et luua eeldused poliitilise lahenduse leidmiseks. see tähendab aga seda, et naaberriigid ei tohiks äh, viia äh, Süürias niisugustes kogustes relvi, seetõttu peab Euroopa Liit äh, väga aktiivselt tegutsema hakkama, selles piirkonnas on ju väga palju ÜRO sinikiivreid, kes on ka nende naaberriikide äh, või siis Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud. seetõttu, kas me ei saaks neid eh, ÜRO eh, sinikiivreid ümber paigutada selles piirkonnas selleks, et eh, vaenupooli omavahel lahutada? me peame peale se-, lisaks sellele avaldama survet Süüria rahvuskogule selleks, et Euroopa rahukava ellu viia suur aitäh, et te ajast kinni pidasite ja nüüd annan sõna järgmisele kõnelejale. härra president, pole mitte mingit küsimust sellest, et Euroopa Liit ja meie kõrge koda Äh, e-, ei suhtuks suurima murega äh, nendesse veristesse sündmustesse Süürias ja äh, need verised kuriteod on eeskätt Süüria liidrite kätetegu. see tekitab meis väga kahetisi mõtteid ja tekib küsimus sellest, kui palju tuhandeid tuleb tappa öö, kui palju peab neid äh, sattuma ühele kaalukausile selleks, et äh, meie suudaksime endale selgelt aru anda, et äh, Süürias arendatav demokraatia on äärmiselt küsitava väärtusega. me peame tegema omapoolselt oluliselt enam selleks, et olukorda stabiliseerida ja tasa, kaalukausid tasakaalu viia me ei tohi äh, Süüriasse äh, ühegi koridori kaudu enam lubada relvade eksporti. me peame arvestama, et need riigid, kes seda teevad, eksivad rahvusvahelise õiguse vastu. me peame samas endale ka, ka aru andma, millist rolli mängib Süüria selles geograafilises piirkonnas me peame arvestama ka Hiina võimaliku käitumisega, äh, rääkimata sellest, et on teatud riike, kes käituvad kahepalgeliselt ja tulemuseks on see, et äh, me üha enam inimesi hukkub me peame suutma luua olukorra, mis välistab relva ekspordi Süüriasse me peame vastu võetud kava ja Annani poolt ette, tehtud ettepanekud täiel määral ellu viima. aitäh, kolleeg Komes, palun. kaheks minutiks, palun. suur tänu proua de Kaiseri ja minu külaskäigust selles piirkonnas Põhja ja Põhja-Liibanonis kohtusime me kohalike elanikega ning siin on kaks probleemi äh, seoses äh, nende võimumängudega Venemaa ja Hiinaga ning teiselt poolt äh, Saudide ja Katari poolt tulevad toetusega sunnidele ning Iraani poolt tulevad toetusega šiiitidele. minu arvates on see väga see silmakirjalikkus on äh, väga kahetsusväärne, eriti meie liikmesriikide hulgas, need, kes räägivad humanitaarabi koridorist, samas aga ei tee mitte midagi, meil on vaja sõjaväe poolt tagatud julgeolekut selleks, et äh, tagada see humanitaarkoridor, et inimesed pääseksid Türki. samas aga on tegemist poliitilise silmakirjalikkusega ning loomulikult rikutakse ka embargost, nii nagu mitmed on juba viidanud, Euroopa Liit peab toetama Annani plaani, sest see on ainus võimalus, kuidas tagada eh, kodu pikenenu, kodusõja pikenemine. samas aga peame selgelt välja tooma selle, mida Annani plaanis ei ole, kuid meie peame Euroopa Liidu poolt välja tooma selle, et me tahame, et Assad võimult eh, lahkuks eh, ning teised ja te, tema režiimi toetajad, kes on koledusi, koledusi teinud, vastutusele võetaks me peame Annani plaani toetama eh, selleks, et tagada vaatlejate julgeolek. ning loomulikult me peame toetama ka põgenikke, mitte vaid neid ainult Türgis, aga ka Liibanonis, kes elavad väga rasketes tingimustes. ning lõpetuseks, me peame Süüria opositsiooniga koostööd tegema selleks, et nemad üheskoos ühineksid demokraatliku platvormi lõikes. no minutu aitäh üheks minutiks äh, kolleeg Kaisla ja Dörfler see on erakordselt äh, kohutav vaadata, mida inimesed peavad Süürias kannatama. Kofi Annan on välja töötanud äh, küll lahendusplaani, kuid kas see on piisav? vastus on ei, senikaua kuni ülemaailmne üldsus, iseäranis aga Venemaa ja Hiina äh, ei ole valmis tegutsema konstruktiivselt pideva rahu saavutamise nimel, jätkab Assad oma kodanike tapmist ja me peame seda endale teadvustama. see, kes endiselt loodab, et me suudaks, et me saaksime üldse pidada mingeid läbirääkimisi Assadiga, see eksib. härra Verhofstadt, arvestage seda, et kui te, teie ja kõik ülejäänud need, kes arvestavad, et Assadiga saab üldse mingeid läbirääkimisi pidada, siis need eksivad, me peame esitama Assadile selgesõnalisi nõudmisi Annani elluviimise elluviimist ja me tohi, peame peatama relvadega ähvardamise, relvadega ähvardamise tsiviilelanikkonna aadressil ja kui me ei suuda viia kuue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 kodusõja probleemi lahendamisele on vaja tingimata ellu viia, sest me ei saa pealt vaadata, kuidas hukkuvad kümned tuhanded ja kümned tuhanded on sunnitud kodunt lahkuma. relvarahu, mis neljapäevast alates kehtib, ei ole tegelikult niisugune, millest keegi, millest kinni peetaks, see on ainult silmapette. Süüria kriisist äh, kriisi arutatakse Julgeolekunõukogus, võetakse vastu avaldusi, äh, otsustatakse, et saadetakse lihtsalt vaatlejaid, äh, see ei lahenda puhkenud tõsist humanitaarkriisi. meie jaoks on oluline, et luuakse nendele vaatlejatele ka tingimused härra Tänak, palun suur tänu, president, olukord eh, Süürias muutub järjest halvemaks, Süüria valitsuse väed on veel kord otsustanud eh, pommitada Holmsi piir, Holmsi piirkonda ning rikkudes relvarahu vastavalt Anani plaanile ma kutsun kõrget esindajat üles selleks, et ta suurendaks jõupingutusi läbirääkimistel, Euroopa Liit peab vaatleja tööd tegema võimalikult kiiresti ja ilma takistuteta, selleks et, et äh, kõrvaldada Assad äh, võimult circa üheksa tuhat äh, tsiviilelanikku on saanud haavata või surma me peame võtma kasutusele kõik jõupingutused selleks, et äh, läbirääkimistel saavutatud äh, tingimustest ka kinni peetaks, suur tänu! Is... suur tänu, järgmiseks härra Paška, palun! aitäh, lugupeetud äh, kõrge esindaja! Süüria on Araabia maades riik, kus on puhkenud väga tõsised konfliktid, mis on nõudnud tuhandete tsiviilelanike elu. julgeolekunõukogu tegi ju pingutusi selleks, et eh, sõlmida relvarahu, Kofi Annan ja tema plaan saatis teatud eh, edu, võeti vastu kuuepunktiline tegevuskava selleks, et ÜRO egiidi all Äh, tegutseda rahu saavutamise nimel. nüüd äh, me saame saata sinna äh, vaatlejaid selleks, et nad saaksid kohapeal jälgida relvarahu kinnipidamist sest kui me seda relvarahu säilitada ei suuda, siis ei ole võimalik riigis rahu saavutada. järgmisena saab sõna kolleeg Obemaier. aitäh, härra esimees! nii kui selle põhjal, mida ma olen kuulnud, on Süüriasse saadetud tuhat on Süürias tuhat viiskümmend mürgiste, kaks tuhat kolmsada müüri, mürgiste lõhkepeadega raketti, mida võib suunata Euroopale. Euroopa peab tegema kõik selleks, et piirkonnas saavutada olukorra stabiliseerumine, see on Euroopa jaoks elulise tähtsusega, et elulise tähtsusega on ka see, et Süürias kehtestatakse niisugune riigikord, mis on öö, mõõduka öö, demokraatiaga ja öö, mis on suuteline öö, tagama koostöö ja heanaaberlikud suhted naabritega, muuhulgas eh, Türgiga. sest et vastasel korral kujuneb välja olukord, eh, kus eh, Türgi näiteks püüab saavutada piirkonnas senisest suuremat geopoliitilist mõjuvõimu, samas soovides saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. suur aitäh! järgmine kõneleja on kolleeg Zuber. É certo que o povo sírio quer mais democracia e mais justiça. suur tänu, härra president. selge on see, et inimesed saavad rohkem õiglust ja rohkem vabadust ning opositsiooni on vaja kaasata valitsuse töös selleks, et muutusi esile kutsuda. kuid me ei näe siinkohal mitte revolutsiooni, vaid äh, ülestõusu allasurumist, mis on väga brutool, brutaalne ja seda finantseeritakse väljaspoolt, me näeme palgasõdureid, kes on toodud kohale Türgist, Katarist, Saudi Araabiast ja mujalt ning seda rahastatakse Prantsuse ja USA rahadega tegemist ei ole mitte Süüria-sisese konfliktiga, vaid imperialistlike sekkumi-, sekkumiste katsetega. ja meil on vaja rahumeelset äh, lahendust ja seda on vaja teha ÜRO egiidi all. ja seda saab teha vaid siis, kui ÜRO, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit lõpetavad äh, relvade ekspordi Süüriasse enne seda ei ole meil võimalik äh, mitte midagi äh, ära teha ega rahu tagada, tegemist on silmakirjaliku käitumisega. ja järgmiseks härra Meltser. Äh, härra president, valitsus ja opositsioon kindlasti teevad vastastikku etteheited, et nad rikuvad relvarahu, nad räägivad ka inimõiguste rikkumisest, kuid Eh, vaieldamatult on niisugustes tingimustes keeruline eh, Annani plaani ellu viia kas äh, ÜRO vaatlejad tõepoolest suudavad saavutada relvarahu kestmise ja kas opositsioon ja äh, valitsusorganid on suutelised omavahel läbirääkimisi pidama, muuhulgas kas või Araabia liiga osalusel, see selgub äh, lähipäevadel. kui aga seda edu nende läbirääkimistel ei saavutata, muutub olukord veegi pingelisemaks. seetõttu ma arvan, et me peaksime vaatama, millised võiksid olla meie järgmised sammud. ma kahtlen, kas lennukeelutsooni kehtestamine selles piirkonnas on õigustatud. aitäh. lõpetuseks saab sõna baroness Ashton. suur tänu, härra president kõikidest sõnavõttudest on väga selge, et see frustratsioon, mida liikmesriigid tunnevad, ja see peegeldub igas vestluses, mida ma olen pidanud äh, kõigiga, kes vähegi on huvitanud see, see, huvitunud sellest, mis Süürias äh, toimub. ma soovin äh, teha kolm konkreetset järeldust arutelu sulgemiseks. esiteks, loomulikult on see emotsionaalselt ja intuitiivselt väga selgelt me soovime tagada äh, turvalisi piirkondi, humanitaarkoridore ja nii edasi. kuid me peame arvestama, et tegemist on äh, äh, saja kaheksakümne tuhande ruutkilomeetriga, see ei ole mingisugune konkreetne piiratud ala, me peame tunnustama seda, et humanitaarorganisatsioonid on väga kõhkleval seisukohal, kõik mis puudutab äh, Äh, sõjaväe abiga nende töös, me peame nende kogemustele tuginema ja neid kuulama. lisaks sellele peame äh, meeles pidama seda, et kohapealne töö on väga oluline ja kui me teeme seda ilma ÜRO Julgeolekunõukogu toeta, siis on see väga suur väljakutse. Äh, seda on väga raske üldse väljendada seega väga oluline on see, et me tunnustame, eh, kui me räägime nendest sõnadest, et, et need mõtted, millest me räägime, ei tähenda seda, tähendab seda, et me peame tõesti mõistma, millest me räägime. teiseks, ÜRO-l ei ole relvaembargot, sellepärast et Julgeolekunõukogus seda kokkulepet ei saavutatud. meil aga ja USA-l on relvaembargo ja ma teen koostööd Küprose valitsusega ja Saksamaaga, kes samuti olukorda uurib ning loomulikult on igasugune teave teretulnud me, ning kolmandaks, me teeme kõik, mis võimalik, teeme nii lähedast koostööd kõigiga selleks, et eh, suunata opositsiooni ühenemist. ning Kofi Annan tõesti viitas sellele, et oluline on see, kuidas moodustada selline koostöökogu, selleks et saaks kõrvale jätta erimeelsused ning äh, tugineda ühisarusaamadele. Istanbulis on tegemist väga olulise teemaga just selles võtmes, me peame tegema koostööd nendega ning oma kolleegidega üle kogu maailma selleks, et äh, toetada opositsiooni ühtsust. mina leian, et praegusel hetkel on Kofi Annani kuue punkti plaan just see, millele me peame oma energia koondama ÜRO resolutsioon on see, millele me saame kõik tugineda ja millele kõik saavad loota. selge on see, et on äh, juba praegu tekkinud olulisi probleeme Süürias seoses selle plaaniga ja relvarahuga ning vaatlejad on valmis oma tööd äh, alustama ja me peame neid toetama. me peame töötama nii palju kui võimalik selleks, et tagada kuue plaani, kuue punkti plaani tagamist ning Kofi Annan soovis seda, et me annaksime talle kogu oma toe ja seda me ka teeme. suur tänu, daamid ja härrad, see arutelu on nüüd lõppenud ning hääletus toimub reedel kell kaksteist. järgmine osa meie arutelust puudutab olukorda Birmas ja